istung jätkub ja me jätkame järgmiste raportite lühitutvustustega. esimene neist on Euroopa Kaitseliit, raport, mille esitab Urmas Paet. Urmas Paet, teil on sõna neljaks minutiks. suur tänu, lugupeetud kolleegid